Eh, buongiorno a tutti, non siamo a ranghi eh... tere hommikust kõigile. saal ei ole küll veel rahvast täis. aga katsume siiski alustada. meil ei ole piiramatult aega. seepärast teeksin ettepaneku, et alustame oma koosolekuga meil ei ole võimalik äh, esimest päevakorrapunkti arutada üle poole kümne, seepärast alustame. kolleegid on võib-olla küll juba kuulnud seda, aga ütleksin veel kord, et äh, laiendatud juhatuse koosolek, mis oli ette nähtud üksteist viieteistkümneks, jäetakse ära, sellepärast et suurt osa koordinaatoreid pole kohal esimeste konverents otsustas eelmisel koosolekul, et kokku kutsutakse komisjon, mis töötaks välja parlamendi seisukoha delegeeritud õigusaktide osas. selles osas on meie jaoks tähtis just ähm, finantsabi kolmandatele riikidele välisasjade komisjoni esimees või mõni aseesimees on ka selle komisjoni liikmeks ja komisjoni tööks on vastu võtta siis äh, Euroopa Liidu uus programm. nüüd esimene ma olen palunud esindada siis selles äh, komisjonis härra Brokil ennast ja läheme nüüd päevakorra juurde sisuliste punktide osas, kõigepealt äh, siis viisakokkulepe Euroopa Liidu ja Gruusia vahel ja tagasivõtuleping Euroopa Liidu ja Gruusia vahel samuti. Need kaks päevakorrapunkti äh, härra Liisek saab äh, siis nüüd sõna sissejuhatuseks. suur tänu, härra esimees me oleme Gruusiast rääkinud juba ka varem mitu korda ja ka täiskogus viimaste kuude ajal. eile õnnestus komisjoni liikmetel kohtuda Gruusia president Saakašviliga Brüsselis ja meil seega siis oli võimalus rääkida väga päevakajalistel teemadel Gruusia president hindas kõrgelt tõsiasja, et Euroopa Parlament äh, nende kahe kokkuleppe kallal äh, on tööd teinud. kodanikuvabaduste komisjonis äh, käib töö praegu tagasivõtulepingu allkirjastamise osas ning tõesti, Äh, tegutseme siis ka komisjoni ettepaneku osas nõukogule Euroopa Liidu ja Gruusia vahel sõlmida viisa välisusalane kokkulepe. tundub, et viimane neist äh, küsimustest läheneb äh, oktoobri lõpuks. kahekümne kolmandal juunil kaalus eh, libekomisjon komisjoni ettepanekut ning eh, arutelule tuleb Kriisbecki raport eh, septembri viimasel nädalal ja hääletus siis kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril. see tähendab seda, et täiskogus võiksime siis hääletada detsembris. seitsmeteistkümnendal juunil allkirjastasid Euroopa Liit ja Gruusia Brüsselis viisa lihtsustuskokkuleppe Schengeni viisatasusid vähendatakse samuti seoses selle kokkuleppega ning viisamenetlusprotsess on nüüdsest siis lihtsam tervele reale Gruusia kodanikele hind on langenud siis kuuekümnelt eurolt kolmekümne viiele eurole ja kakskümmend kaks kodanike kategooriat äh, saavad siis nüüd viisad tasuta. oktoobris äh, peaksid Euroopa Liit ja Gruusia allkirjastama omavahelise tagasivõtulepingu, seda nõuab Euroopa Liit viisalihtsustusrežiimide andmisel kokkulepe peaks äh, siis äh, rakenduma aastal kaks tuhat üksteist, pärast seda, kui Gruusia ise ja ka Euroopa Parlament on äh, selle kokkuleppe ratifitseerinud. viisalihtsustusalased läbirääkimised algasid kahe tuhande kaheksandal aastal ning on selge samm viisade, viisade tühistamise suunas ja minu meelest järgmine samm peakski olema just nimelt see, et ähm, alustatakse läbirääkimisi viisade tühistamise osas ja see läheb kokku ka meie idapartnerlusprogrammidega. E, inimeste tagasisaatmine, kes on Euroopa Liidu territooriumil ilma loata, selles osas e, me tahame intensiivistama oma koostööd Gruusiaga selleks, et paremini võidelda illegaalse Eh, kuritegevuse vastu. meil on vaja andmebaase selleks, et identifitseerida inimesed, tuvastada, kellega on tegemist ja saata tagasi need, kellel ei ole õigust sissesõiduks või kohalolekuks Euroopa Liidu territooriumil või kellelt, kellel see õigus on lõppenud. minu meelest eh, peaks eh, see kokkulepe jõustuma nii kiiresti kui võimalik tagasivõtuga ei ole tegelikult suuri probleeme. Gruusia hoiab alal inimõiguseid ning äh, on äh, ühinenud nii pagulaste konventsiooniga kui ka Euroopa Liidu mm, vastavasisuste haardadega viisa küsimuses samuti peaks kokkulepe rakenduma nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et mõlemad osapooled on huvitatud sellest, et kodanikevahelised kontaktid oleksid lihtsamad, see on oluline kultuuriliste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike sidemete kujundamiseks. kuid me peame mõtlema ka sellele, mis, millist mõju võiks omada kahe tuhande seitsmendal aastal sõlmitud Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline viisalihtsustusleping tänu sellele kokkuleppele on Abhaasia ja äh, Osseetia kodanikel, kellel on Venemaa pass, lihtsam pääseda Euroopa Liidu territooriumile kui, ähm, kui Gruusia passi omavatel inimestel. ja seega ma see, loodan, et see viisalihtsustusleping, mis on suureks edusammuks nii Euroopa Liidule kui ka Gruusiale, lihtsustab siis äh, Äh, Gruusia kodanike äh, reisimist Euroopa Liitu, sellest oleks kasu mõlemale poolele ja ma arvan, et rakendusega ka eriti ei teki probleeme, sellepärast et üldiselt on suhted äh, meie vahel head ning on ainult mõned juhud, kus ähm, viisataotlus lükatakse tagasi. seega senised kogemused on olnud äärmiselt positiivsed ja seega siis soovitan äh, komisjonil need ettepanekud vastu võtta. kas keegi soovib veel sõna? uno dei, dei colleghi chiede di intervenire, allora forse potremmo dare la parola. kui keegi kolleegidest sõna ei soovi siis äh, pöördume komisjoni esindajate poole, kui keegi komisjoni toolidel on komisjoni esindamas täna siin no. Mm -hmm. C'è un consulto in atto, per, lo dico per i colleghi che non stanno vedendo tra i... paistab, et seal arutatakse selle üle, kes nüüd sõna saab kas te soovite kõneleda või ei soovi kõneleda, komisjoni esindaja? suur tänu, äh, härra esimees. komisjoni esindajana räägiksin paarist küsimusest. kõigepealt viisa lihtsustus ja tagasivõtuleping, need on keskne osa meie idapartnerlusprogrammist ja seega me toetame seda väga olulist sammu äh, äh, nii-öelda rahvaste ühendamisel Euroopa Liit peab tegema eriti suuri jõupingutusi Gruusia suunal pärast augustisõda ja see on selles ülesehitustöös nüüd see samm väga oluline osa. ja me usaldame suhteliselt palju äh, tänast olukorda Gruusias, õigusriik meie meelest on tagatud ja demokraatia ja Gruusia on allkirjastanud terve rea rahvusvahelisi konventsioone, näiteks nagu pagulaste konventsioon kuuekümne esimesest aastast eh, ja me jätkame nendega mm, eh, dialoogi inimõiguste osas ja see dialoog seni on osutunud äärmiselt positiivseks. meil on seni olnud kolm eh, läbirääkimiste vooru inimõiguste osas nendega ja me tõesti hindame kõrgeks selle dialoogi kvaliteeti ja kui tekib probleeme, me oleme kindlasti veendunud, et on võimalik need küsimused tõstatada Gruusia poolega avatuse kontekstis, nii et seega me toetame vägagi neid arenguid, mis on Gruusias tehtud selles osas viimasel ajal. suur tänu komisjoni esindajale ja teie kolleeg soovib midagi lisada, palun tutvustage ennast ka. suur tänu, Tiit Tiidrik Pahamol siseasjade peadirektoraadist tahtsin rõhutada, rõhutada vaid ühte asjaolu, nimelt et need kaks lepingut peavad üheaegselt jõustuma. ei saa olla nii, et viisa lihtsustamise leping enne tagasivõtulepingut jõustub. ma arvan, et seda praegu teie raportööri sõnavõtus väga selgelt välja ei toodud, nii et äh, ma tahaksin seda veel eraldi rõhutada mis puudutab tagasivõtmist, äh, siis sellega seoses on meil olnud teatavaid probleeme, äh, see leping ei ole veel allkirjastatud, äh, nii et me tegutseme täna seda arutades pisut ennatlikult, sellel puuduvad veel allkirjad, meil oli teatavaid probleeme Ühendkuningriigi, Taani ja Iirimaa seisukohtadega, kuid need on praegu välja selgitamisel nii et me loodame, et nõukogu saab allkirjad äh, järgneva paari nädala jooksul. ja siis saame lepingud ametlikult allkirjastada ja, ja ka lepingu lõpule viia. suur tänu selle täpsustuse eest. ja nüüd annan sõna veel raportöörile, et otsad kokku võtta. loomulikult, kui te soovite sõna härra Liisek, et vastata nendele kommentaaridele? või midagi ei soovi? selge. sellisel juhul on meil ajakava järgmine, kuusteist september vaatasime me läbi, kahekümnendal septembril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, hääletamine komisjonis toimub viiendal oktoobril. nii on vähemalt esialgne ajakava. see läks küll väga libedalt. ja seetõttu saame viis minutit puhata enne seda, kui alustame avaliku kuulamisega teemal Euroopa Liidu Musta mere strateegia. kohtume viie minuti pärast.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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di avere eh, una representanza. suur tänu, võib-olla võiks hakata mõtlema taasalustamise peale, paistab, et me oleme kõik siin enam-vähem koos valmis, küll mitte iga viimane üks meie hulgast ei ole kohal, aga meie külalised on vähemalt kohal ja meie raportöörid on kohal. ja tuleb öelda, et raportöörid kindlasti jõudsid kohale õigel ajal, tere tulemast meie raportööridele ja tere tulemast ka meie külalistele. nagu te teate, Euroopa Liidu Musta mere strateegia on algatus. me püüame selle algatuse abil suurendada arutelusid, laiendada arutelusid selle piirkonna osas ja mõelda ka Euroopa rollile selle piirkonnaga seoses. ja meie Ungari kolleeg on äh, siin teinud oma ettekanded. ja raportööriks on härra Minko. Äh, meil on siin härra Mintšev, kes on äh, regionaal- ja rahvusvaheliste uuringute instituudist ja Musta mere fondist on samuti meil kohal täna esindaja German Marshall fondist või Saksa Marshalli fondist ja annan ka sõna rahvusvahelise kaubanduse, teadusuuringute ja tööstuse rapo-, esindajatele ja ka regionaalpoliitika esindajatele siin, kes tutvustavad meile oma seisukohti. ja kõigepealt annaksin sõna meie Ungari kolleegile, kes juhatab arutelu sisse. And Thank you all for being here. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu kõigile, kes on täna siia kohale tulnud, suur tänu meie austatud ekspertidele. ja siinkohal kasutaksin võimalust ja tänaksin ka meie esimeest härra Albertinit ja meie komisjoni sekretäriaati tänase kuulamise korraldamise eest. minu meelest on tegemist olulise sammuga uue visiooni loomisel, mis puudutab Musta mere piirkonda. ja see aitab kaasa ka minu tulevase raporti koostamisele. tänane arvamuste vahetus on teretulnud mitmel põhjusel ja need põhjused on otseselt seotud ka minu raporti algatamisega kõigepealt loomulikult äh, tuleb välja tuua Musta mere piirkonna strateegiline tähtsus. seda iseäranis äh, Euroopa julgeoleku ja energiavarustuskindluse seisukohast. kahe tuhande seitsmendast aastast alates, kui Rumeenia ja Bulgaaria liitusid Euroopa Liiduga, on äh, Must meri osaliselt ka Euroopa Liidu nii-öelda sisemeri nii et kõik, mis toimub Musta mere ümbruses, mõjutab väga otseselt ka Euroopa Liitu. ma arvan, et võib öelda, et Euroopa Liit peab nüüd omaks võtma nii väljakutsed kui ka võimalused, mis kaasnevad selle Musta mere piirkonna lähenemisega. kuidas siis Euroopa Liit selle ülesandega toimetab? ma arvan, et kõige parem poliitika oleks lubada Musta mere piirkonnal tulla Euroopa Liitu. aga see ettepanek, selle ettepanekuga kaasneb mitmeid keerulisi asjaolusid, nii et äh, see, mis praktikas on toimunud, on see, et Euroopa Liit kahe tuhande seitsmendal aastal äh, algatas Musta mere sünergiaprogrammi, mis äh, näitas, et me tunnistame, kui oluline on Musta mere piirkond ja musta, selle sünergia äh, puudulikkus äh, on tänase ürituse üheks alguspõhjuseks, me peaksime äh, demokraatiat, jõukust, jätkusuutlikkust tagama sellele piirkonnale selle sünergiaprogrammi abil, aga aga kas sellest piisab ja mida on juba saavutatud, see on veel päris ebaselge. ma arvan, et me kõik oleme ühiselt nõus, et mis puudutab Musta mere kontseptsiooni kujundamist, siis oli sünergia küll edukas ja äh, sünergia aitas välja tuua ka selle, et piirkond on Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt tähtsal kohal, kuid nüüd kolm aastat pärast sünergia loomist, on te-, ülejäänud tulemused endiselt kaheldava väärtusega või, või neid võib seada küsimärgi alla. kahe tuhande kaheksandal aastal komisjon algatas rap-, raporti sünergia esimese rakendusaasta kohta, aga kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal ei, ei äh, esitatud ühtegi raportit ja mõned siin on äh, öelnud vägagi äh, põhjendatult, et võib-olla tulemusi polnudki neil aastatel, kuid äh, selle üle võime siis arutleda. aga vahepealse aja jooksul äh, ei ole kuhugi kadunud väljakutsed, musta, mis on seotud Musta mere piirkonnaga. vähe sellest, mõned nendest väljakutsetest on nüüdseks arenenud tõsisteks kriisideks. kahe tuhande kaheksanda aasta Venemaa ja Gruusia vaheline sõda süvendas äh, kriisiolukorda ja Musta mere Vene laevastiku loomise ja suurendamise küsimus on tekitanud julgeolekumuresid, energiakriis, mis on seotud Venemaaga ja Musta mere riikidega, mõningatega nende hulgast on, toovad kaasa muret tekitavaid arenguid ja ja samuti on märgata olnud totalitaarsete äh, poliitikate tekkimist. siis äh, Musta mere sünergiaga on seotud ka teatav nähtavuse probleem. ning äh, siinkohal tooksin kohe välja, et kõrgema taseme ministrite kohtumisi hiljuti selle teema osas pole olnud. veel on probleemiks konkreetse sihtotstarbelise rahastamisallika puudumine Musta mere poliitika kohta ja kui need otsad kokku võtta, siis ütleksin ma, et me peame Musta mere sünergiaprogrammi ümber kujundama integreeritud Euroopa Liidu strateegiaks. meie mineviku kogemused näitavad, Äh, näiteks äh, Läänemere strateegia vallas, et äh, see oleks kasulik. praegusel hetkel on meil küll olemas sünergiaprogramm, kuid puudub strateegia. millised oleksid strateegia positiivsed küljed? mina arvan, et täieõiguslik Euroopa Liidu strateegia tagaks meile integreeritud lähenemise kogu Musta mere piirkonnale ning sellega kaasneks ka konkreetne tegevuskava selgete eesmärkidega, alg- äh,, algatustega ja ka mõõdetavate näitajatega. sellega kaasneks ka konkreetne Euroopa Liidu eelarverida, millest rahastatakse Euroopa Liidu Musta mere strateegiat selline olekski siis äh, lühidalt asjade seis seoses Musta mere piirkonnaga ja suur tänu teile võimaluse eest sõna anda ja kuulan huviga järgnevate kõnelejate sõnavõtte ja kommentaare, suur tänu! suur tänu, härra raportöör, härra Ungurianu ja nüüd anname sõna meie esimesele külalisele, kelleks on doktor Ognian Minšev, kes on Sofiast regionaalsete ja rahvusvaheliste suhete uuringute instituudist ja oleks tore, kui teie sõnavõtt kestaks kümme kuni viisteist minutit. Dear Mr Chairman, dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen. kallid äh, kolleegid, kallid Euroopa Parlamendi saadikud. Musta mere strateegia ja Musta mere piirkond on meie jaoks väga tähtsaks küsimuseks. esiteks, Musta merepiirkond on viimase kahekümne aasta jooksul teinud läbi väga suured strukturaalsed muutused. palju on tehtud ülesehitustööd sarnaselt teistele Ida-Euroopa riikidele, peale selle on meid ka üleatlandilistesse struktuuridesse kaasatud ja loodud sarnaseid struktuure strateegilised tegurid nagu Vene Föderatsioon ja traditsioonilised äh, tegurid nagu see, et Venemaa ja Türgi soovivad äh, saada rohkem võimu teatud piirkondade üle, on suureks julgeolekuriskiks strateegiate puhul tuleb meil alati paika panna piiride küsimus, kui me räägime julgeolekust, teiseks kogukonnad ja nende omavahelised suhted ja see, kuidas seal probleeme lahendatakse ja kas ollakse nõus status quo'ga erinevate kommunik-, kom-, kogukondade vahel ja kolmandaks, nõrkus ja see, kuidas struktuuri kaudu neid nõrkusi lahendatakse. ja need on kõik need küsimused, millega me peame tegelema julgeoleku osas on meil päris mitu paradigmat. esiteks on meil Euro-Atlandi suhted, meil on vaja rohkem demokraatiat ja sõltumatust äh, rahvusvahelistes suhetes. praegusel hetkel viimase viie-seitsme aasta jooksul on kahjuks äh, arengud olnud pigem negatiivsed. staatus quo puhul lähtutakse üheksateistkümnenda sajandi paradigmadest. üha rohkem on kasvamas Venemaa ja veelgi rohkem Türgi võim. siis ähm, uuesti sündinud riigid või uuesti loodud riigid, kus rahvused ehitavad üles oma riiki ja soovivad kaitsta oma huves, huvisid institutsionaalsete suhete kaudu. ja peale selle on meil üks täiesti uus tegur, mis kasvab kahjuks ja mis julgeoleku tagamisel mängib üha suuremat rolli, nimelt äh, laieneb radikaalne islamism ja seda eriti Kaukasuse piirkonnas. lähtudes nendest paradigmadest ja strateegilistest muutustest, äh, sellest, et äh, tasakaalud on muutunud, liiguv, liikunud edasi, tuleb meil välja tuua põhilised julgeoleku küsimused. esiteks sõjaline julgeolek, siin on mõningaid positiivseid muudatusi. kahjuks on sõjavägi väga suurel määral esindatud, üks Vene sõjaväebaas on Abhaasias ja Põhja-Osseetias mis on uuesti loodud, siis on üks Türgi baas, Aserbaidžaani lääneosas Armeenia piiri ääres, siis Lõuna-Kaukasuses, Taga-Kaukaasias on äh, sõjaväebaasid, siis äh, relvi on piirkonnas üha rohkem, sõjaväge on üha rohkem ja meil on väga palju külmutatud konflikte Põhja-Karabahhis, äh, Kaukaasia äh,, Taga-Abhaasias ja üleüldiselt Kaukaasias. see on otse loomulikult äh, mõjutanud olukorda ja loonud ka uusi sõjalisi konflikte. teiseks, meil on uuesti ärganud etnilised konfliktid ja ma ei räägi siin mitte ainult Taga-Kaukaasiast, meil on probleeme Transnistriaga, Moldovaga üha rohkem näeme äärmuslikku separistlikku liikumist. ja see on üks tähtsamaid jõude. ei Venemaa ega ka lääneriigid ei ole suutnud siiani mitte midagi teha selleks, et etniliste kogukondade püüdlusi oma riikide loomiseks vähendada ja luua stabiilsemat keskkonda selles piirkonnas. siis ähm, julgeolek äh, merel. Venemaal on äh, sõjaväelaevad äh, Mustal merel, see on Türgi jaoks väga tähtis aga ka Venemaa on jõudnud kokkuleppele Ukrainaga selles osas, mis puudutab laevasid Mustal merel. nagu me kõik teame, Montreali konventsiooni kohaselt ei saa sõjaväejõud üle kolme nädala Mustal merel olla ja ma paluksin, et Euroopa Liit küsiks Türgilt kui kandidaatriigilt, et kui Türgi saab Euroopa Liidu liikmesriigi, kas ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames Türgi saaks teha erandi just Montreali konventsiooni osas? sest see on tegelikult üks välis- ja julgeolekupoliitika arengutest. merejulgeolek on väga tähtis ja meil on sellega päris suureid probleeme Musta mere regioonis. isegi, kui meil on teatud raamistik selleks, et äh, päästeoperatsioone parandada, ei ole me praegusel hetkel tegudes positiivseid muudatusi näinud. meil on kolm laeva, mis läksid äh, põhja Türgi või, või Ukraina ranniku Ukraina ranniku lähedal, ilma et need riigid oleks teinud püüdlusi päästa laevu ja meremehed nendel laevadel lihtsalt hukkusid. merejulgeolek on seotud ka laiema küsimusega, nimelt piirivalvega piiriülene kuritegu, kaupade smugeldamine ja nii edasi. Euroopa Liidul on häid kogemusi Moldova ja Ukraina piirivalvemissioonidega ja ka Ukraina või vabandust, Gruusia missiooniga, nii et äh, nüüd võiks Euroopa Liit oma püüdlusi suurendada, aitamaks neid riike, eriti just poliitilise raamistiku kaudu, selleks, et piirid oleksid kaitstud, valvatud ja et äh, Kaukaasiast ei saaks selline must auk, kus oleks võimalik äh, narkootikume äh, Euroopa Liitu tuua ja üleüldiselt salakaupa vedada ma ei taha minna üksikasjadesse, aga energiavarustuskindlus on ka üks väga tähtis küsimus. me teame, et energiavarustuskindlus on äh, eriti just Ida-Euroopas seotud ka Vene Föderatsiooniga ja sellega, et Vene Föderatsioon üritab saada monopoolset äh, seisundit energia varustamisel Ida-Euroopas sellel on ka poliitilised tagajärjed ja ka ärilised tagajärjed, sellepärast et monopol tähendab seda, et hinnad on kõrged ja sellel on ka teatud julgeolekumõjutused, mitte ainult selles mõttes, et meil oleksid ainult tulevased strateegilised mõjutused, vaid selline monopoolne seisund on võimalik ainult tänu sellele, et Vene Föderatsiooni naftaoligarhid ja piiririikide oligarhid teevad koostööd, nii et me nii et meil on järjest rohkem kasvamas varimajanduse osa Ida-Euroopas mõeldes tänasele poliitilise raamistikule, mis Euroopa Liit on Musta mere strateegia jaoks välja töötanud, tuleks meil rohkem panustada piiriülestele, piiriülesele koostööle, parandada sealseid struktuure, vähendada salakaupade vedamise ja varimajanduse osakaalu. teiseks, Euroopa Liit peaks palju rohkem olema kaasatud äh, päästeoperatsioonidesse merel ja kolmandaks võiks Euroopa Liit rohkem teha ka keskkonna kaitsmise osas. meil on projekte uute naftatorude rajamiseks, mis on aga keskkonna jaoks üpris ohtlikud. ja lähtudes nüüd sellest tagapõhjast ja sellest, et Euroopa Liit võiks rohkem ära teha, tuleks meil parandada ka suhteid Vene Föderatsiooniga. mitte ainult selles mõttes, et me vaataksime need üle, vaid meil oleks vaja stabiilset tagapõhja selleks, et äh, suhted põhineksid põhimõtetel, et oleks äh, pikaline perspektiiv ja teiseks on meil vaja parandada suhteid Türgiga, mis on kandidaatriik, millest võib saada Euroopa Liidu liikmesriik ja mis on osa ka Euro-Atlandi suhetest. aitäh! Grazie, doktor Minkev, la parola. suur tänu teile, professor Mintšev. nüüd järgmisena saab sõna doktor Loor Delcour rahvusvahelistest, Rahvusvaheliste Uuringute Instituudist Prantsusmaal. Suur tänu, ma keskendun siis Musta mere sünergiale ja täpsemalt siis neljale punktile. kõigepealt lühidalt räägiksin nendest faktoritest, mis viisid Musta mere sünergia väljatöötamiseni, teiseks annan ülevaate siis selle rakendamisest, kolmandaks mikrofon kõnelejale, palun. jah, I uh, has been affected kolmandaks, kuidas see sünergia on mõjutatud Euroopa ja rahvusvahelistest sündmustest, kohalikest sündmustest ja räägiksin ka sellest siis, eh, mida võiks teha edaspidi selleks, et Musta mere sünergia paremini rakenduks tulevikus niisiis, kolm faktorit olid üliolulised Musta mere strateegia käivitamisel. kõigepealt äh, järjest rohkem pöörati Musta mere piirkonnale tähelepanu pärast Rumeenia ja Bulgaaria liitumist Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat seitse. teine oluline fakt on see, et see uus äh, laienemislaine äh, ja suurenenud julgeolekuriskid viisid selleni, et Euroopa Liit pidi hakkama tegutsema ka selles piirkonnas, mis seni oli jäänud Euroopa Liidu välispoliitikas tahaplaanile. ja lõpetuseks Musta mere sünergia käivitati muidugi ka naabruspoliitika kontekstis, täpsemalt siis selles kontekstis, et naabruspoliitika äh, Äh, julgeoleku küsimustes eriti ei ole olnud eriti edukas ja seega peeti väga oluliseks siis regionaalset koostööd, mis käiks käsikäes bilateraalse mõõtmega, mis äh, üksinda seistes äh, kahjuks ei toonud tulemusi. Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjal käivitatigi siis aastal kaks tuhat seitse see Musta mere sünergia. Kiievis toimunud välisministrite kohtumisel veebruaril kaks tuhat kaheksa nähti kõigepealt ette paindlik raamistik, mis hõlmab terve rida poliitikaid, täiendamaks siis juba olemasolevaid poliitikaid, no näiteks nagu naabruspoliitika ja liitumisläbirääkimised Türgiga, aga ka partnerlussuhted Vene Föderatsiooniga. Musta mere sünergia äh, kujundati välja ka ühtse ettevõtmisena, mis peaks äh, kaasam-, kaasama siis kõik regionaalsed ähm, partnerid samuti. Mustamere sünergia eesmärgiks on toestada julgeolekut piirkonnas äh, majanduslike ja poliitiliste reformide läbi äh,, Euroopa Komisjoni teenistused valmistasid selles osas ette ka teatise, mis hõlmas üsna mitu prioriteetset eesmärki sellistes valdkondades nagu haridus, hea valitsemistava, konflikti lahendamine või näiteks kalanduspoliitika ja keskkonnaküsimused. Mustamere sünergia eh, esimese aasta ülevaade ja teise aasta jätkuülevaade eh, toovad kahjuks välja, et tulemused on olnud väga piiratud ja ja on erinevad eh, selles piirkonna erinevates osades, eriti just poliitilistes ja julgeoleku küsimustes peamised arengud, kõigepealt loodi sektoraalsed partnerlused kolmes võtmevaldkonnas transport, energia ja keskkond. energiapartnerlus äh, käivitus selle aasta alguses ning teine äh, suurem edusamm äh, puudutab piiriülest koostööd, hang-, hange kuulutati välja eelmisel aastal ühtse opera-, aktiivprogrammi osas, sellele on eraldatud seitseteist koma viis miljonit eurot äh, kuni aastani kaks tuhat kolmteist, kuid äh, ei ole veel lõpule viidud äh, projektide väljavalimise protsess. ja veel üks väga oluline aspekt sünergia rakendamisel on koostöö piirkonna teiste partnerriikidega, aga ka teiste regionaalsete organisatsioonidega kahe tuhande seitsmendast aastast on Euroopa Liidu ja Musta mere majanduspartnerlus äh, organisatsiooni vahel äh, kujunenud poliitiliseks äh, regulaarseks dialoogiks, kuid see dialoog ei ole sugugi kõiki kaasav. ja Euroopa Liit oleks rohkem valmis tegema koostööd ka teiste piirkondadega näiteks oleks võimalus välja kujundada kindlasti partnerlus Musta mere foorumiga, kuid äh, seni ei ole sellest midagi saanud. Musta mere sünergia on otseselt seotud selle kontekstiga, milles teda rakendatakse kõigepealt äh, on seda muidugi ähm, mõjutanud otseselt Euroopa Liidus toimunud arengud ja regionaalsed arengud. rahvusvahelisel tasandil toimunud arengud kahe tuhande üheksandal aastal äh, toimunud äh, arengud Venemaa ja NATO vahel muidugi mõjutasid ka sealset koostööd. Euroopa liit, liikmesriigid ja eesistujariik on viimase paari aasta jooksul Euroopa Liidus keskendunud peaasjalikult Lissaboni lepingu rakendamisele ning äh, on äh, tegelenud äh, majanduskriisist väljatulemisega. ja Musta mere sünergia on jäänud välispoliitikas jällegi kõrvale, keskendutud rohkem idanaabru, naabrusele. Euroopa Liit peab nüüd äh, silmitsi seisma Venemaa äh, lähenemisega, kuid äh, probleemiks on lisaks sellele ka see, et piirkondlike organisatsioonide mõjujõud on väga väike. see kontekst muidugi ei ole õige ja on välja kujunenud alles viimastel aastatel. nüüd on meil võimalus äh, nii Euroopa Liidu jaoks kui ka äh, teiste organisatsioonide jaoks tihendada koostööd. osalt äh, on Ukraina ja Türgi lähenenud Venemaale, kuid teisalt on Euroopa Liit jätkuvalt väga oluline partner mõlema riigi jaoks. Euroopa Liit on kujunenud ähm, ka äh, Äh, raskuskeskmeks selle piirkonna jaoks, eriti majanduslikus mõttes. nüüd, äh, mis võiks olla edasi, mis võiks teha edasi? välja võiks tuua terve rida probleeme seoses äh, Musta mere sünergia rakendamisega. kõigepealt puudu on poliitilisest toetusest, sealhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriikidest, vajaka on ka konkreetsetest poliitilistest mehhanismidest Äh, käegakatsutavatest finantsressursside, ressurssidest, äh, väga paljudest erinevatest fondidest tulevad vahendid selle sünergia rahastamiseks, näiteks nagu liitumiseelse abivahend, naabruspoliitika vahend. puudu on ka lipulaeva algatustest, ähm, nii nagu me oleme neid näinud ähm, äh, idanaabrusprojektide osas ning lisaks sellele tehakse topelttööd ja nii nagu ma rääkisin piiriülese koostöö osas, on väga aeglaselt läinud kohalike projektide väljatoomine, hindamine ja rakendamine. nii et tõeline küsimus, mis täna tuleb esitada, on see, et kas Must meri üldse tähendab tänapäeval enam midagi. Euroopa Liit peab selles valdkonnas, selles piirkonnas olema silmitsi vastakate väljakutsetega. osalt on väga suur äh, soov regionaalse koostöö järgi, eriti mis puudutab ähm, selliseid küsimusi nagu keskkond ehk avalikkust puudutav ja teisalt on siis see, et äh, seda kõike õõnestab äh, julgeoleku ähm, küsimus ja see, et äh, piirkonnas on palju lahendamata konflikte. nii et vastus küsimusele, et kas Musta mere sünergia on üldse enam vajalik, meie seisukoht on, et jah peaasjalikult sellepärast, et äh, ta on kaasav, üritab kaasata kõik regionaalsed äh, partnerid, sealhulgas ka Venemaa ja Türgi. ja selles mõttes on Musta mere sünergia potentsiaal parem äh, nende riikide ees seisvate väljakutsetele vastamiseks, sellepärast et muidu tuleks need lahendada erinevatest poliitika Äh, raamistiku osadest ja see sünergia võiks väga olulist rolli mängida heanaaberlike suhete ja multilateraalsuse edendamisel Musta mere piirkonnas. kuid selleks, et üle saada regionaalsetest pingetest, peab äh, Musta mere sünergia keskenduma praktilisele ja tulemustepõhisele lähenemisele. ja lõpetuseks mõned soovitused nende järelduste põhjal teeksime siis järgmised soovitused. kõigepealt Euroopa Liit peaks täpsustama, kuidas Musta mere sünergia tegelikult äh, toimib. ja selleks on muidugi vaja väga selgelt näha, kust tulevad äh, rahad selle jaoks, on vaja eraldi eelarverida. teiseks, Euroopa Liit peaks äh, oma kahepoolsetes suhetes partnerriikidega kaasama ka Musta mere sünergia mõõtme, selleks et see oleks paremini integreeritud äh, bilateraalsetesse poliitilistesse dokumentidesse. kolmandaks, Euroopa Liit peaks jätkuvalt keskenduma äh, vähesele arvule prioriteetidele selleks, et äh, laialivalgumist vältida ja loomulikult keskkonnapartnerlus on väga oluline samm edasi selles vallas Euroopa Liit peaks äh, süsteemselt toetama ka projektipõhist äh, lähenemist. selline lähenemine on ennast õigustanud uues äh, põhjadimensioonis, kus koostööd tehakse Vene Föderatsiooniga. Euroopa Liit peaks kaasama ka regionaalseid partnereid, seda juba projektide väljakujundamise algusfaasides, selleks et tekitada huvi ja, ja omanditunnet nende projektide suhtes ning lisaks tuleks äh, suurendada toetust ka äh, kodanikuühiskonnale. nii et minu kaks peamist soovitust on seotud otseselt äh, seirega, seda tuleks muidugi süvendada selleks, et tagada siis poliitikate kohandamine kiiremini ja teine puudutab Äh, nii-öelda nähtavust, Musta mere sünergia peaks olema rohkem esil Euroopa Liidus. suur tänu tähelepanu eest! Grazie dottoressa Delcour, la parola al dottor Mark. suur tänu, doktor Delcour. ja siis äh, Musta mere fondist, äh, Saksa Marshall'i fondist härra Cunningham suur tänu, äh, härra esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, ma tänaksin teid võimaluse eest äh, täna tutvustada siin Euroopa Liidu Musta mere strateegiat. aga ma astuksin nüüd sammukese tagasi ja vaataksin äh, kõigepealt järgneva viimase, või enne viimase paari aasta äh, arenguid äh, alates kahe tuhande kaheksandast aastast. Äh, siis esitaksin ka mõned soovitused tuleviku jaoks äh, ja uue strateegia kohta ja seejärgi, seejärel võtaksin otsad kokku ma arvan, et me kõik teame, kuid ma siiski rõhutaksin, et geograafia, ajalugu, majandus, kultuur Musta mere piirkonnas on äärmiselt erinevad Kesk- ja Ida-Euroopa samadest valdkondadest ja Äh, me peaksime loomulikult neid aitama, see on selge, äh, samuti tuleks äh, arvesse võtta nende muutussuutlikkust, mis on väiksem kui läänes. olukorda mõjutavad ka sidemed Venemaa, Türgi, Ameerika Ühendriikide, Euroopaga ja kõigi nende sidemete ja, ja kokkupõrgete tõttu on Musta mere piirkonna riigid haavatavad, demokraatlikult alaarenenud äh, ja ei ole usaldusväärsed partnerid sageli. demokraatlikud institutsioonid nendes riikides on e-, endiselt arengu järgus ja neil on mitmesuguseid raskusi tänu sise- ja välissurvele ja meie demokraatlik, me peaksime toetama demokraatlikke püüdlusi selles valdkonnas. ühelt poolt on seal piirkonnas raskendatud suhted Venemaaga, mis on äh, etteaima, aimamatu naaber ja teiselt poolt äh, on siis Euroopa Liit, mis äh, keskendub pigem enese alalhoiule, mitte laienemisele. huvid on siis, jagunevad nad selles piirkonnas nende kahe mõjusfääri vahel ja neid tuleb ta-, tasakaalustatud arendada Venemaa, Gruusia sõda näitas, et Venemaa on valmis minema päris kaugele ka jõu kasutamise peale välja, selleks, et oma mõjupiirkonda äh, laiendada. võtame siin Sevastoopoli Musta mere laevastiku, siis äh, gaasi ekspordi suurendamise Venemaale ja ja nii edasi ja nii edasi, see näitab, kuidas Venemaa on valmis kasutama kõiki mõjuvahendeid, ka nii-öelda pehmeid mõjuvahendeid äh, ja, ja rahalisi vahendeid selleks, et oma mõju suurendada ja seetõttu on üsna raske see regionaalset lähenemist ühtselt äh, sõnastada, loomulikult äh, muudatused on väga suured, kahe tuhande kaheksas aasta oli üks oluline raske ja eriti märkimisväärsed muutused ja riigid on pidanud oma suhted ümber hindama omavahel Venemaa, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikidega ja seetõttu on piirkond äärmiselt ebastabiilne. kõik regionaalsed strateegiad, varasemad regionaalsed strateegiad tuleb põhjalikult üle vaadata, see on möödapääsmatu ja kui me vaatame nüüd majanduskriisi, siis majanduskriis on samuti seda piirkonda puudutanud, see on puudutanud äh, nii Euroopa Liitu kui äh, kõiki, kõiki maailma piirkondi, teinud seda ootamatult ja see on mõjutanud ka Musta mere riike, kõigepealt on suurenenud seal tööpuudus, valitsuse usaldusväärsus on vähenenud, seetõttu on tekkinud, tekkinud sotsiaalseid ja poliitilisi rahutusi, inimesed kaotavad töökohti, välisinvesteeringud on kahanemas ja väga paljud riigid peavad suurendama oma võlakoormust ja see mõjutab loomulikult koda, kodanike rahulolematust ja nii edasi. majanduskriisi arengud ja lõppmõju sellele piirkonnale on etteaimamatu ka lääneriigid on mõjutatud olnud majanduskriisist ja Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valijad soovivad, et siseasjadele pööratakse rohkem tähelepanu ja perifeeria jäetakse tähelepanu alt kõrvale. nagu te teate, Euroopas toimuvad ka suured muudatused, väärtuste ja olukorra ümberhindamised, Lissaboni lepe võeti vastu Äh, suurepärane areng, äh, sammukene tuleviku poole Euroopa Liit, aga praegu endiselt äh, mõtleb selle üle, mida see muudatus praktikas tähendab. ja seetõttu on välispoliitikad ja Musta mere piirkond tähelepanu keskmist pisut kõrvale jäänud ja muutunud väiksemaks prioriteediks, vaatame ka Ameerika Ühendriike siin, Ameerika Ühendriigid on samuti seda piirkonda mõjutanud, uue administratsiooni ametisse astumine ja uued arengud äh, Venemaaga seoses. Äh, aga Ameerika Ühendriigid äh, on, on, neil on samuti olnud teisi tähelepanu tõmbavaid küsimusi, nagu näiteks ähm, Afganistan, Iraak ja, ja, ja nii edasi. samas Musta mere piirkond on kõige sõja militariseeritum piirkond üldsegi, võtame näiteks siin Armeenia ja äh, kes-, Tšaan ja äh, loomulikult Põhja-Kaukaasia desastabiliseeriv mõju, mis muudab äh, piirkonna veelgi haavatavamaks. Äh, Ukraina, Gruusia on võib-olla kõige paljulubavamad riigid nende hulgast, nad on muutunud viimaste aastate jooksul palju, Gruusias on toimunud mitmeid demokraatlikke muudatusi, seda äh, tagurlikus suunas, Janukovitš, äh, Ukraina demokraatlikult vaju-, valitud president on suunanud oma huvi äh, nüüd pigem ida poole ja seetõttu me peaksime põhjalikult hindama, kui pühendunud on need riigid Euroopa väärtustele ja Äh, Aserbaidžaan äh, on kindlasti riik, kelle suhtes me peaksime oma strateegiad üle vaatama, seal puudub meie mõistes demokraatia. ja igasuguste strateegiate puhul tuleb regionaalsete valitsuste rolli ka arvestada. kõige äh, paljulubavam, kõige positiivsem areng oli võib-olla Türgi-Armeenia lähenemine, suhete paren-, paranemine Mägi-Karabahhi ja Aserbaidžaani konflikt on olukorda ohustanud, kuid äh, siiski see on üks tähtsamaid arenguid, aga nüüd mõned soovitused meie poolt. Euroopa Liit ise peab Euroopa Liit ise, ma ei tea, kuidas seda täpsemalt sõnastada, kuid äh, peab suutma liikmesriikide huvisid ühtlustada seoses selle piirkonnaga ja seda iseäranis äh, seoses suhetega Venemaaga. vastaval kor-, vastasel juhul ei suuda meie strateegiad olla tõhusad, meie strateegiat peavad toetama Euroopa Liit, Brüssel ja kõik liikmesriigid, muidu pole sellel mingit mõju. Te olete seda küll varemgi kuulnud, aga korrutan seda veel Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel, iseäranis välisküsimustes ja julgeolekuküsimustes. ühine välis- ja julgeolekupoliitika on kindlasti sammukeseks õiges suunas, aga eks siis näis, millised on arengud tulevikus Musta mere piirkonnaga seoses. siis kriis. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid äh, hoidma, hoiduma protektsionistlikust lähenemisest äh, ja poliitikate natsionali-, renatsionaliseerimisest, ksenofoobia suurenemise osas peaksime ka olema ettevaatlikud, muidu takistame tuleviku arenguid. siis Musta mere strateegia, idastrateegia on väga olulised sammud, kuid need tuleks, need tuleks täpsemalt määratleda. me rääkisime täna sellest, et meil puudub, puuduvad konkreetsed rahalised vahendid siht- ja loomulikult see, see küsimus tuleks üle vaadata, ka tööjaotus tuleks üle vaadata ja arvesse tuleks võtta selle piirkonna omapärasid ja seetõttu mõlemad algatused peaksid, need tuleks kohandada vastavalt muutuvatele vajadustele selles piirkonnas. arvesse tuleb kindlasti võtta ka korruptsiooni küsimus, selles piirkonnas on see äärmiselt levinud ja koostööd tehes äh, liikmesriikide valitsuste ja haldussüsteemidega ei saa Euroopa Liit jätta kõrvale ka sõltumatu meedia, kodanikuühiskonna ja poliitiliste opositsioon, poliitilist opositsiooni, selles valdkonnas tuleks rohkem suhteid arendada, praegusel hetkel on äh, murettekitavad arengud äh, nendes riikides, mille tulemusel opositsiooni üritatakse maha suruda Euroopa Liit võiks sellele demokraatia suhtes murettekitavale arengule rohkem tähelepanu pöörata. loomulikult stabiilsete demokraatlike riikide loomise kohustus on riikidel endal, see on suur ülesanne ja samas äh, ei tohiks meie omalt poolt alahinnata seda, kui oluline on kultuurilise mitmekesisuse toetamise, nagu on minu eelkõnelejad ka maininud. siis äh, külmutatud konfliktid on endiselt stabiilsuse seisukohast ohuks ja kui me võtame siin oma põhjadimensiooni kogemusi arvesse, siis äh, ja Balkani riikidega seoses äh, kogemusi arvesse, siis võiks võib-olla neidki kasutada Musta mere piirkonna osas. poliitilised, äh, poliitiline olukord on Musta mere piirkonnas muut-, märkimisväärselt muutunud, majanduskriis on samuti olukorda hullemaks teinud, seetõttu on tekkinud regionaalseid konflikte ja konflikte Venemaa kui Türgi vahel nagu näiteks ja seetõttu on seatud ohtu demokraatia positiivne areng tulevikus. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid püüavad töötada välja selgeid poliitikaid nende probleemide leevendamiseks, me peaksime ka endalt küsima, kas Äh, meie idanaabruse integreerimise projekt on jõudmas lõpule praegusel hetkel, mõned eksperdid ütlevad, et see projekt on jõudnud oma lõppu, loomulikku lõppu ja võib küsida, kas need riigid on valmis äh, lääne väärtusi tunnistama. mina ütleksin, et see areng ei ole veel lõpuni jõudnud Musta mere piirkond on väga suure demokraatliku äh, potentsiaaliga piirkonda, aga demokraatia on seal äärmiselt ohustatud äh, endiselt. suur tänu. doktor Kanninger, initsiamo il dibattito, c'è un folto. suur tänu. nii, nüüd tuleme arutelu juurde. terve rida kolleege on soovinud sõna saada, kahjuks tuleb mul piirata teie kõneaega kolmele minutile. härra Pasku saab kõigepealt sõna. tema on Välisasjade Komisjoni asepresident ja sotsiaaldemokraatide variraportöör. jah, tõesti, Musta mere piirkond ja regioon on tähtis piirkond, aga ka keeruline piirkond. ja sellel ja see piirkond võib negatiivseid küsimusi tõstatada Euroopa Liidu päevakorda, ta on seda teinud minevikus ja võib teha ka tulevikus. sünergia on tõesti hea, sest aasta on näidanud, kui tähtis on nimetatud piirkond. aga see sünergia on natukene idealistlik, sellepärast et lähtutud on kontseptsioonist, mis kakskümmend aastat tagasi veel ei eksisteerinud, sest seda regiooni ei olnud kakskümmend aastat tagasi. ja nüüd äkitselt on meil regioon, mis vastab nendele parameetritele, mis me, meie jaoks teevad regioonist regiooni. teiseks probleemiks on see, et meil on vähemalt kolm suurt probleemi. esiteks Venemaa. Euroopa Liidul on strateegiline suhe Venemaaga ja kõik, mis toimub Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, toimub selles raamistikus, mitte ka Musta mere raamistikus. peale selle ka koostööpotentsiaali väga palju ei ole, pigem äh, konfliktipotentsiaali Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ja seepärast äh, suurem osa tähtsaid Lääne-Euroopa riikidest on pigem tagasihoidlikud. Äh. siis on meil Türgi ja Ukraina, veel kaks probleemi või vähemalt problemaatilist küsimust Euroopa Liidu jaoks. kui me räägime strate-, kui te räägite strateegiast, te räägite pühendamisest, aga ma ei näe kuskilt seda pühendumise tulemist. kuid on veel üks lootustandev aspekt, nimelt äh, on näha rohkem valmidust teha koostööd Donau strateegia raames ja Donau on osa sellest regioonist ja see on äh, osa nii-öelda meie mättast. ja ma tõesti näen siin potentsiaali positiivseteks arenguteks, mis võiksid üle kanduda Musta mere regioonile. kuid siin on veel üks probleem. kui näiteks USA hakkab rohkem pöörama tähelepanu oma suhetele Hiinaga, mis on väga tõenäoline, siis äh, kuidas see mõjutab Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid ja ka nende riikide suhteid, mis on Venemaa naabruses. suur tänu! suur tänu, härra Pasku! härra Pastinaru, kes Regionaalarengu Komisjoni nimel koostas arvamuse. suur tänu! regionaalsest vaatepunktist tahaksin välja tuua mõned võtmeküsimused oma raportist, raportist esiteks on väga tähtis, et me kaasaksime kõik osapooled regioonis, Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka kolmandad riigid, sest muidu ei ole see strateegia kõikehõlmav ja ei toimi. teiseks on väga tähtis, et meil oleks koordineerimist, et koordineeritaks juba olemasolevate institutsioonide vahel Euroopa Liidus ja ka nende institutsioonide vahel, mida kavatsetakse tulevikus äh, luua. mõtlen siin Musta mere majanduslikku koostööd ja selle parlamentaarset assambleed. ja otse loomulikult on tähtis ka sünergia, kuid kui me räägime sünergiast, tahaksin teile väikese lookese jutustada. meil oli nimelt sünergia ilma energiata kuid selle asemel, et meil on sünergia, oli meil üks suur äh, probleem, nimelt energiakriis. ja kas nüüd see sünergia tõesti toimib või meil tuleb midagi tulevikus muuta selleks, et sünergia tõesti oleks ka tõhus ja oleks äh, lõimivaks teguriks sealses regioonis. kolmandaks, koordinaat-, koordineerimine juba olemasolevate infrastruktuuride vahel, mis juba praegusel hetkel on olemas liikmesriikides ja projektide vahel, mida liikmesriigid kavatsevad Musta mere regioonis äh, ellu viia, nagu mõned kiirteede projektid. kuid mitte just struktuuriprojektid pole tähtsad, vaid just energiaprojektid, sellepärast et nad mõjutavad energia varustamist ja ka julgeolekut Euroopa Liidus. meil on praegu South Streami ja Nabucco juhtmed, kuid äh, nüüd võib-olla tuleks meil õppida need õppetunnid, mis me saime Nord Streamist ja ka Mehhiko lahes toimunud naftakatastroofist. meil on vaja probleemide lahendamiseks regionaalset koostööd ja me peame kokkuleppele jõudma probleemides, mis on seotud struktuuri hukka. ja peale selle tuleb meil võidelda keskkonnaprobleemide vastu, sellepärast et Musta mere regioon on üks äh, Euroopa Liidu äärealade kõige suuremate kliima, äh, keskkonnaprobleemidega regioonidest. ja see, mis me otsustame, selle puhul me peame vaatama, kas need otsused on siduvad või me lihtsalt äh, loodame, et nendest peetakse kinni, sellepärast et praegusel hetkel on meil ainult kahepoolsed läbirääkimised, kahepoolsed meetmed. ükskõik, kas räägime siin suurtest liikmesriikidest või ka rahvusvahelistest ettevõtetest, energiaettevõtetest. kui me vaatame tulemusi, on ilmselge, et Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel ja viimane märkus, rääkides osapooltest ma oleksin väga ettevaatlik, kui ma ütle, kui me räägime, et Türgi on natuke vähem tähtsam partner. kas me saame tõesti ette ennustada, mis saab Türgi liitumisprotsessist? proua Tikau, kes on äh, tööstuskomisjonis äh, variraportööriks. suur tänu, härra esimees, ma pööraksin teie tähelepanu ainult eh, siis oma valdkonna teemadele. kõigepealt eh, tuleb eh, tunnistada seda, et et eh, Musta mere piirkond on energia tarnekindluse osas geopoliitiliselt väga tähtis, oluline ka Euroopa energia tarneallikate mitmekesistamises, arvestades, et ta on väga lähedal Kaspia merele, Lähis-Idale ja Kesk-Aasiale ja et pärast Bulgaaria ja Rumeenia laienemist on Euroopa Liidust eh, saanud selles piirkonnas väga oluline faktor ma tahaksin äh, välja tuua ka Euroopa Liidu ja Venemaa pikaajalise strateegilise partnerluse ja nende ühised huvid äh, kahepoolsete, äh, kahepoolse kaubanduse ja investeeringute tagamisel. mikrofon kõnelejale, palun. mikrofon, Praadika. Like long ühesõnaga viitaksin veel pikaajalisele Euroopa Liidu Venemaa strateegilisele partnerlusele, nende ühishuvidele kahepoolsete kaubandussuhete ja investeeringute hoogustamiseks ning äh, kaubanduse võimaldamiseks ja vabastamiseks maailma tasandil, aga ka konkurentsivõime toestamiseks, sealhulgas Musta mere piirkonnas. ma tahaksin samuti rõhutada seda, et äh, pidades silmas äh, uusi äh, maagaasi ja elektrienergia äh, ühendusi ja jõujaami, sealhulgas ka fossiilkütuste kasutamine, tuumaprojektid ja äh, taastuvad energiat, ähm, tahaksin rõhutada seda, millised on praegused turureeglid investeeringute osas, aga ka keskkonnakaitse osas ja et äh, transiidi äh, osas peab meil olema väga selged ja, ja ka ennetavad reeglid paigas, samuti Musta mere piirkonna jaoks ma tahaksin taas kinnitada seda, et Euroopa Liidu energiatarnekindluse poliitika aluseks on äh, tarneallikate mitmekesistamine, nagu aga ka äh, transiiditeede mitmekesistamine, tahan äh, eraldi välja tuua siin Nabucco gaasijuhtme, ma paluksin, et komisjon koos oma partneritega selle projekti lõpuleviimist tagant lükkaks samuti on väga oluline multilateraalne energiakoostöö mm, selles piirkonnas. maailma Kaubandusorganisatsioon ja energiaharta leping äh, pakuvad selleks ka äh, võtmepõhimõtted. me peame toetama Äh, täielikku turu väljakujunemist ja regulatiivraamistikku, seda Euroopa Liidu seadusandlusega kooskõlas, sealhulgas ka keskkonnaseadusandlusega ja julgustama äh, regioon, regioonis ka laiemalt riike liituma siis äh, energiahartaga, tagama Euroopa Investeerimispanga ja Arengupanga toetused selles piirkonnas. ära ei tohiks unustada ka seda, et rahvusvahelise kaubanduse avanemisega tulevad huvid ning ähm, toorainete vedu eeldab seda, et äh, transpordikanaleid kaasajastatakse nii maagaasi kui ka nafta tarnimiseks. ma ei pea, ma ei ütle, et me peaksime rahastama selliseid projekte, kuid me peame rõhutama seda, et Musta mere sünergial on väga tähtis roll mängida ja Musta mere komisjonil samuti ja koostööd tuleb teha ka Musta mere majandusorganisatsiooniga, kuid Euroopa Komisjon peaks siiski välja kujundama sellise Musta mere poliitika, millel oleks konkreetne tegevuskava äh, koos äh, lipulaeva projektidega kommunikatsiooni parandamise valdkonnas, keskkonna parandamise valdkonnas, julgeolek, äh, rahvastikuränne ja kultuuriline äh, koostöö. härra Kaasak, kes on rahvusvahelise kaubanduse komisjoni variraportitel on kolm minutit, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, kallid külalised, paneelis osalejad, ka mina räägiksin põhijoontest, mida ma pakuksin siis välja ka oma arvamuses Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis. kõigepealt tuleb tunnistada seda, et kahe tuhandendatel aastatel kuni kahe tuhande kaheksanda aastani oli Musta mere piirkond selline, kus me nägime märkimisväärselt, märkimisväärset majanduskasvu keskmiselt kuus protsenti aastas, kuid pärast majandus- ja finantskriisi on pangandus- ja finantssüsteem sattunud tugeva surve alla ja see mõjutas väga negatiivselt kapitalivoogusid ja seega teeksime meie omalt poolt ettepaneku, et Musta mere piirkonna riigid eh, võtaks karmimaid eh, finantsmeetmeid vastu selleks, et eh, tagada siis oma pangandussüsteemide kohandamine natukene lihtsamalt maailmasüsteemidele ja saada üle kriisi poolt tekitatud väljakutsetest. nüüd äh, Musta mere strateegiast järgmisena. Euroopa Liit oleks võinud sellega saavutada nii mõndagi, äh, koondades äh, siis oma jõud Musta mere majanduskomisjoni tööga ja ma pean seda hooba siis endiselt väga oluliselt ja, ja paljud sellest ka täna juba rääkisid, kuid tuleb samas tunnistada, et on mõningaid selliseid institutsioone, kellega koostööd tuleks kindlasti parandada ja hoogustada. eriti Musta mere Arengu- ja Koostööpankaga, aga ka Musta mere Koostöönõukoguga. kolmandaks ma tahaksin äh, tunnistada ka seda, et keskkonnapartnerlus äh, Musta mere sünergia raamistikus on väga oluline samm edasi, eriti seoses nende jõupingutustega, mida see piirkond ise on ette võtnud äh, selleks, äh, et tagada piisavad energiavarud ja nad on rõhuasetuse pannud taastuvatele energiaallikatele, ma olen täiesti nõus, et olulised on muidugi sõna otseses mõttes maanteed ja kiirteed mis äh, olulist rolli mängiksid kaubanduse kasvul ja selles piirkonnas kaubandussuhete väljakujundamisel? ja lõpetuseks tuleb mainida ka veel seda, et pea kõik äh, piirkonna riigid on Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed, välja arvatud kaks, ja see on äärmiselt oluline äh, selleks, et eelarvesüsteemid harmoniseerida ja maksusüsteemide teemaldada tolli- ja maksupiirangud vabale kaubandusele selles piirkonnas. ja see oleks muidugi veelgi äh, parem, kui Euroopa Liit teeks eeliskoostööd äh, praegu äh, olemasolevate olemasolevates institutsioonides juba näiteks nagu Maailma Kaubandusorganisatsiooni Parlamentaarses Assamblees. suur tänu proua Jootova saab järgmisena sõna äh, kalanduskomisjonist. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest äh, täna siin äh, kalanduskomisjoni nimel rääkida, ma vastutan siis Musta mere kalavarude haldamisalase raporti osas selline raport koostatakse selles kojas esimest korda Äh, seda, selle basseini umbes on kuus äh, riiki, Bulgaaria ja Rumeenia nendest liikmesriigid. kalanduspoliitika selles piirkonnas on väga oluline, sellepärast et välja tuleb kujundada Musta mere suunaline strateegia kui me sellest merest räägime, siis tuleb välja tuua ka selle äh, erilisus ja sellega ka kaasnevad probleemid ei ole Euroopas väga hästi tunda ausalt öeldes äh, ei, ma ei liialda ma, kui ma ütlen, et äh, kogu see töö on jäänud regionaalsele tasandile, samas äh, tuleb arvestada muidugi seda, et Bulgaaria ja Rumeenia on olnud liikmesriigid ainult kolm aastat, aga seega ma tervitan vägagi pikaajalist strateegiat selle piirkonna jaoks. ma olen seisukohal, et Musta mere piirkond ja kalandusvaldkond selles osas leiab oma osa, oma koha Euroopa õigustiku seas praegu ei ole midagi selles osas põhimõtteliselt tehtud. tuleb rõhutada sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte kalanduse osas. selleks on meil vaja aga rahvusvahelist lähenemist ja otsesemast koostööd Euroopa partnerite vahel äh, kalandussektoris, aga ka kõikides teistes sektorites, mida see tulevikustrateegia hakkab puudutama ja lõpetuseks tahan rõhutada seda, et hiljuti loodi äh, parlament Euronestis äh, parlamentide vaheline assamblee, seda tuleks ära kasutada ja ütlen teile otse välja, et Euroopa Liidus ei ole sugugi, Euroopa Liidul ei ole sugugi lihtne järgmise, järgnevatel aastatel läbirääkimistel, äh, eriti kalandussektoris, kuivõrd äh, Ukraina, Venemaa, Türgi, Gruusia suured jõud on meie partneriteks ja äh, me peame ära kuulama ka eh, Musta mere piirkonna kalurid, nende seisukohad eh, peaksid seda strateegiat oluliselt mõjutama, eh, sellepärast et nende jaoks on see ju välja kujundatud. suur tänu, härra Kovatšev, kaks minutit. suur tänu ja suur tänu ka meie kolmele eksperdile nende ettekannete eest ja järelduseks võiks äh, tuua ka selle, et meil on vaja seda, et Euroopa Liidus poliitikates oleks Musta mere strateegia nähtavam ja meie roll peaks olema aktiivsem Musta mere piirkonnas, see on Euroopa Liidu liikmesriikide, aga ka meie naabrite huvides. see strateegia ei peaks jääma ainult strateegiaks paberil see on oluline meie naabrite jaoks, aga see on oluline ka meie enda jaoks, koostöö Euroopa Liiduga võib nendele riikidele tuua ainult jõukust ja kindlust ja seetõttu me tahaksime, et meie naabruspoliitikad, sünergia, idapartnerluse mehhanismid oleksid ka rahaliselt tagatud. see Neid rahalisi vahendeid tuleks äh, tõhusalt kasutada, sest me teame, et Euroopa Liidus on meil sageli probleeme sellega, kuidas äh, Euroopa Liidu finantsvahendeid äh, kasutatakse. siiamaani oleme kuulnud mitmeid, palju sõnu ja palju juttu sellest, kuidas sageli sellised vahendid on ainult on õõnsad äh, ja mul on väga kahju, sellepärast et äh, Bulgaaria on üks osa Musta mere piirkonnast, minul on omal ka seal piirkonnas äh, valijaid ja ma tean, kui oluline on koostöö selles piirkonnas. see, mida ütles härra Mintšev, on väga õige. nimelt selles piirkonnas on väga palju külmutatud konflikte, iseäranis selle piirkonna ida piirkonnas, Põhja-Kaukaasias, Mägi-Karabahhias, ka siin peaks Euroopa Liit olema aktiivsem, me peaksime kasutama uut välisteenistust, Lissaboni lepet selleks, et aidata tagada, et Euroopa Liit ei jääks mitte ainult rahaliseks doonoriks, vaid aitaks ka aktiivselt lahendada probleeme koha peal. ma arvan, et meil oleks vaja ajurünnakut oma kolleegidega sel teemal, et kuidas kõige paremini asjaosalisi huvigruppe mm, piirkonnast kaasata lahenduste otsimisse ja Euroopa Liidu mõju samas mitte nõrgendada. suur tänu, härra Kovatšov, härra Severin. suur tänu ka mina tänaksin meie tänaseid eksperte ja mul oleks neile ka mõned küsimused loodame, et nende vastused on, aitavad meid rikastada vaimselt. me räägime täna Euroopa Liidu Musta mere strateegiast ja me räägime sellest, et sünergiast ei piisa, meil on vaja strateegiat. mina olen teiega täiesti nõus. meil ei oleks vaja ilma energiata sünergiat, vaid meil oleks vaja strateegiat. kui aga see on tõsi, siis ehk ütleksite meile, austatud eksperdid, et milline on täpselt sünergia ja strateegia vahe? ja teiseks, tavaliselt strateegiate puhul on vaja pikaajalisi huvisid ja need huvid peavad olema äärmiselt olulised huvid, ilma selleta ei hakata strateegiat looma. ja ehk te võiksite teha ettepaneku selle kohta, milline võiks olla selle piirkonna suhtes meile oluline pikaajaline huvi. ja see piirkond puudutab erinevaid piirkondi erinevate omadustega ja Äh, nende suhtes on ka erinevaid huvisid. ja viimane kommentaar minu poolt, Venemaa, Türgi, nagu äh, minu kogemused näitavad, äh, erinevad imperialistlikud riigid on huvitatud erinevatest piirkondadest, aga praegu on Türgi ja Venemaa meie koostööst vähe huvitatud ja mida võiks Euroopa Liit teha, et neil, panna neid suurriike oma seisukohti muutma?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 et äh, siin praegu arutlevad ainult need parlamendiliikmed, kes on Mustamere piirkonnast paig-, äh, pärit või kuskilt sealt lähedalt paiga, pärit. aga äh, mina omalt poolt tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele asjaoludele, ma leian, et arutelu on küll väga oluline, kuid härra Mintšev, Cunningham ei heitnud äh, olukorrale uut valgust ega aidanud kaasa äh, probleemide paremale mõistmisele. mul on tunne, et härra Cunninghamil on äh, eelarvamusi seoses selle piirkonna rahvastega ja ka härra Mintševi öeldu oli vaid tema isiklik arvamus võimalikest arengusuundadest selles piirkonnas. piirkondlik koostöö peaks põhinema konkreetsetel andmetel, konkreetsetel kogemustel ja proua Delcour äh, siinkohal tegi omalt poolt kõige täpsema kirjelduse Musta mere piirkonna olukorra kohta ja mida me siis peaksime siin tegema, see on endiselt lahtine. hoopis teine küsimus on energia. energia puhul räägiti energiamonopolist. miks te kasutasite sõna äh, monopol, härra Mintšev? on ka teisi äh, piirkondi, teisi allikaid. loomulikult Venemaa on äh, majanduslikult võimekas, aga mida me võime selle puhul ette võtta? mitte midagi. suur tänu raportööril kaheks sõnaks, kaheks minutiks sõna. suur tänu, ma teen väga lühidalt, sellepärast et meie aeg hakkab otsa lõppema, ma tõesti leian, et me peaksime meie austatud ekspertidele, asjatundjatele andma võimaluse veel sõna võtta korraks, aga enne ütleksin omalt poolt, et tõsi küll, me kuulsime väga palju väga musta stsenaariumi kirjeldusi selle Musta mere piirkonna kohta, Mustmeri jah, küll, aga siiski, äh, kirjeldused paraku olid realistlikud ja ma paluksin asjatundjatel meie kõnelejate paneelis äh, lühidalt äh, vastata küsimusele, et kas Mustast merest on tulemas nõndanimetatud surnud meri või unustatud meri? kas Mustmeri äh, muutub üha rohkem Venemaa ja Türgi mereks ja kas meie Euroopa Liidu seisukohast vaadates oleme Musta merd kaotamas, enne kui me oleks selle üldse endale võitnudki. ja veel, meie tänased asjatundjad ja meie kolleegid puudutasid ikka ja jälle seda rahastamise küsimust ja siinkohal oleks tegelikult äh, tegemist ettepaneku või, või pigem küsimusega komisjonile, et kas oleks võimalik äh, tagada selged rahastamisallikad Mustale merele? kui mm, ma ei eksi, siis komisjon kevadel langetas otsuse, et üks koma viis miljonit, miljardit eurot äh, pilootprojekti raames eraldati Mustale merele ja sama summa eraldati AKV riikides äh, banaaniprojektile. kas äh, on see tõsi? Äh, suur tänu nende märkuste eest, härra raportöör ma tahaksin anda komisjoni esindajale ka kolm minutit võib-olla, sellepärast et komisjonil on hiljem võimalus tagasi tulla meie sekka ja rääkige täpsemalt sellest siis, kui raport juba esitatakse, siis teil on rohkem aega. praegu aga kolm minutit. suur tänu, härra esimees, kolm minutit selleks, et vastata kõigele sellele, mida täna öeldi, on pigem täielik vaimne piinamine. aga üritan siis piirduda mõne eh, punktiga ja teha lühidalt kõigepealt ja uskuge mind, ma ei taha teie suhtes olla viisakas või, või teile meelt, mett moka peale määrida, see, et eh, tänane üles, eh, ettevõtmine toimub, on äärmiselt positiivne Äh, raportöör ütles, äh, et äh, minul teid ei ole vaja, aga teil on mind vaja ja see tõesti see on, kui parlament näitab üles huvi ja mitte ainult huvi, vaid võtab selle asja ette dünaamiliselt ja suhtub niimoodi Musta mere piirkonda, siis see on äärmiselt oluline. teiseks tahan rõhutada seda, ja tulen selle juurde, mida ütles proua Delcour seoses Musta mere sünergia rakendamisega. tõesti, tegemist on sünergiaga, mis on olnud seni suhteliselt kaootiline ja, ja on jäänud venima ja see, mis te ütlesite, on täiesti õigus, põhjuseid selleks on palju, välispõh-, väliseid põhjuseid, sisemisi põhjuseid ja ma praegu ei lasku detailidesse, kuid täiesti selge ja siit jõuangi juba vaikselt oma kolmanda punkti juurde, mida iganes ma ka ette ei võtaks, selle asja puhul, kui me tõesti jah, võtaksime suuna strateegia väljakujundamisele, siis on väga oluline igal juhul, et me taaskorda, taaskord ei toodaks äh, väga kauneid dokumente, mida keegi ei rakenda, see on väga oluline. Euroopa Parlament, kellel on eelarvepädevus, mängib siin üliolulist rolli. ärge piirduge ainult dokumentide tootmisega. mina siis omalt poolt äh, tun-, ütlen ka, et äh, me ei taha piirduda ainult dokumentide tootmisega, aga meil on vaja rahalisi vahendeid, meil on vaja inimesi, meil on vaja äh, seda, et keskendutakse nii-öelda vaimselt sellele, et poliitiliselt keskendutakse, et, et lo-, luua sünergia selles piirkonnas üks nendest ka-, äh, kaose põhjuta-, põhjustajatest on kindlasti see, et äh, programmide rohkus, algatuste rohkus, mis iga kord eeldavad ju teatavat keskendumist, äh, mitte, ja ka mitte ainult rahalisi vahendeid, ei too midagi kaasa järjepidevusele ja asjade arengule ja veel rääkides äh, strateegiast, kuulasin ära selle, mida ütles äh, raportöör ja üks teie kolleegidest rõhutas seda, et see piirkond on äh, suhteliselt keeruline ja, ja mulle tundub, et iga kord, kui me ütleme avalikult välja, et Mustmeri on Euroopa Liidu mereks kujunenud, tekitab see probleeme. mina ei taha kellelegi probleeme tekitada. ütlen lihtsalt ainult nii palju, et äh, meie kohalolek Vahemeres äh, ajalooliselt on hoopis teistsugune kui Musta mere puhul. kui tähendab, nii-öelda Brüsseli jõudmine Musta mere äärde tekitab väga tõsiseid strateegilisi probleeme, psüühilisi probleeme isegi. ja ma muidugi ei taha rääkida sellest, et meil on seal mingisugused müürid, mida tuleks hakata lõhkuma, ei. me peame lihtsalt arvestama sellega, et need tingimused on erinevad, me peame sellega arvestama oma kõnedes, oma vahendite valikul ja kõike seda räägin sellepärast, härra esimees, ja ma saan aru, et aeg jookseb et meie jaoks on küll väga hea uudis see, et räägitakse strateegiast, eh, koherentsest strateegiast, mis ei ole mitte ainult poliitilises mõttes koherentne, vaid ka selles osas, kuidas rakendatakse neid vahendeid, mida te tahate kasutusele võtta. mõistagi eh, oleme me nii eh, raportööri kui ka komisjoni ja kelle iganes kättesaadavuses. suur tänu sõna nüüd meie ekspertidele et vastata kõikidele nendele märkustele ja, ja te olete kõik väga pädevad äh, isikud, eksperdid, aga samas äh, meil on jäänud ainult kümme minutit ja näidake meile siis, mida te suudate selle ajaga ette võtta. ja kõigepealt saab sõna siis äh, härra Mintšev. nii et äh, ärge unustage, et teised tahavad ka sõna saada. kaks-kolm minutit seega ka Mm, suur tänu, härra esimees. ma teen väga lühidalt, äh, nii lühidalt, kui ma oskan. sünergia ja strateegiline, strateegia vahe. Musta mere sünergia oli põhimõtteliselt sissejuhatav mehhanism, äh, mis tõi siis Euroopa Liidu äh, mänguriks selles piirkonnas ja sellepärast arendati see välja juba välja kujunenud institutsionaalse raamistiku alusel. strateegia tähendaks aga seda, et Euroopa Liit äh, näeb ennast täiesti eraldiseisvat äh, mängurit, kellel on oma huvid äh, selles piirkonnas ja kes seega vältimatult peab hakkama konkureerima teistega selles piirkonnas, selleks et tagada siis pikaajaline ja stabiilne mõju. mis on siis aga Euroopa Liidu pikaajaline huvi välja kujundamaks sellist strateegiat Musta mere suunas? kas huvi seisab ainult selles, et Bulgaaria ja Rumeenia on Musta mere rannikuriigid? ma arvan, et mitte. mina arvan, et Euroopa Liit on vägagi huvitatud äh, pikaajalises perspektiivis sellest, et meil oleks äh, ida suunas äh, naaberpiirkond, kes sotsiaalselt ja poti-, poliitiliselt järgiks neid samu väärtusi, mida Euroopa Liit järgib Euroopa Liit on huvitatud, et see piirkond oleks äh, sõbralik äh, liidu suhtes, muidu on tegemist piirkonnaga, mis neelab raha ja jõu, ja jõupingutusi Euroopa Liidu poolt midagi kasu toomata. seega Euroopa Liidu pikaajalised huvid, kas nende riikide puhul, kellel on avanemas, avanenud liikmelisuse perspektiiv või need, kellel seda kunagi ei saa olema, kõikide puhul on Euroopa Liidu huvides luua Euroopa integratsiooni välissfäär, mis oleks siis nii-öelda Euroopa Liidu rahvaste ühendus, ehk teisisõnu need riigid, kes äh, kuuluvad Euroopa Liidu väärtuste äh, sfääri, kui ei ole siis Euroopa Liidu täi-, liikmesriigid. ja mina arvan, et äh, Musta mere piirkonnas võiks näha äh, Euroopa lahutamatut osa või erinevate kultuuride keskpunkti või erinevate strateegiliste huvide äh, kokkusaamispunkti, aga kuidas iganes me sellele piirkonnale ka ei vaata, ei tohi unustada seda, et Euroopa Liit peaks mängima selles piirkonnas eh, esirinna rolli. teised partnerid, tänase status quo eh, partnerid Türgi ja Venemaa, eh, nende seisukohti tuleb austada, kuid neile ei tohi jätta hegemooniat selles piirkonnas. suur tänu, härra Mintšev. doktor Delcour, teil on kolm-neli minutit suur tänu, ma tahaksin äh, vastata põhimõtteliselt kolmele küsimusele. kõigepealt äh, strateegia. minu jaoks äh, peaks olema strateegial kaks peamist eesmärki, kõigepealt suurendada Musta mere sünergia nähtavust Euroopa Liidu sees, eriti mis puudutab selliseid algatusi nagu idapartnerlus suurendada nähtavust just sellepärast, et Musta meres piirkonnast ei kujuneks unustatud piirkonda ja selle strateegia teiseks eesmärgiks peaks olema äh, määratleda pikaajalised eesmärgid Euroopa Liidu jaoks selles piirkonnas. ja loomulikult on need huvid siis stabiilsus, stabiilsus, mis on üles ehitatud partnerlusele ja teatavatele väärtustele. nüüd Musta mere sünergiast rääkides, öeldi äh, siin äh, et äh, mitmekesisu, et äh, see piirkond on äärmiselt mitmekesine ja jah, sünergia peakski omavahel äh, ühendama erinevad piirkonna osad ja avama uksed nii-öelda Kaspia mere suunas meie jaoks ja Lähis-Ida suunas. ja see sünergia on selles mõttes väga unikaalne vahend, sest et see annab meile võimaluse koostööd teha nende riikidega, kes muidu äh, on äh, poliitilises mõttes äh, lahterdatud hoopis teistesse kastidesse Euroopa Liidu, Liidu poolt. Venemaa, kuidas motiveerida Venemaad? vot see on raske küsimus. kuid äh, samas on kogu selle, on, on see ju kogu Euroopa integratsiooniprotsessi äh, aluseks, kuidas kaasata riiki, kellega seni on ajaloos olnud juba mõnda aega väga pingelised suhted, kuidas temaga koostööd teha? võib-olla jah, see annab veel ühe lisavärvingu Musta mere sünergiale, võib-olla tuleks keskenduda väikestele sammudele, äh, konkreetsetele sammudele, nii-öelda Jean Monnet järkjärguline lähenemine, näiteks nagu äh, keskkonna koostöö. ja muidugi ka eh, nii nagu me oleme näinud Põhjadimensiooni all Venemaaga koostöös ja Musta mere puhul on ju see, oleks ju veelgi olulisem Grazie, dottoressa Delcour. Gli ultimi tre minuti sono per il dottor Cunningham. suur tänu ja viimased kolm minutit, härra Cunningham, palun. Thank <clears throat> you very much, Mr Chairman um.... <clears throat> suur tänu, härra esimees. ma ei tahtnud siin hakata ainult musti stsenaariumeid manama ma tahtsin asju näidata lihtsalt äh, uues kontekstis äh, ja ma tahtsin kirjeldada seda, selle piirkonna arenguid, mida me peaksime arvesse võtma oma uutes poliitikates, ma olen äh, nõus härra Mintševiga, et ja ma olen nõus ka komisjoni esindajatega, et strateegia on hädavajalik ja me peame aga samas arvesse võtma uusi poliitilisi ja majanduslikke ja sotsiaalseid arenguid ja olema kursis asjade seisuga nüüd ja praegu. ma olen nõus sellega, mida on öelnud kolleegid, et Musta mere sünergia oli suurepärane algus ja see on toonud sellesse piirkonda teatavaid äh, positiivseid arenguid äh, ka keskkonna, äh, maanteede, piirivalve, hädaolukordade ettevalmistatuse, merejulgeoleku turvalisuse seisukohas ja on väga palju igasuguseid äh, regionaalse koostöö näiteid, mis ei oleks samas võimustruktuure ohtusse jõudnud. ma arvan, et Must meri ei ole muutumas unustatud mereks ja seda ohtu ei ole. ja ma arvan, et me ei ole seda veel kaotanud. on kaks mehhanismi, nagu ma rääkisin, mis on juba olemas, need on suurepäraseks alguseks edasistele arengutele, aga äh, nende puhul tuleb arvesse võtta poliitilise olukorra muutumist ja meie vahendid peavad olema piisavalt paindlikud, et muutuvaid äh, vajadusi arvesse võtta. suur tänu! suur tänu, härra Cunningham, ja lõpetuseks annaksin veel sõna raportöörile, härra Urgu Jaanu. suur tänu, härra esimees! suur tänu kõigile suurepärastele ekspertidele ja suur tänu ka kolleegide kommentaaridele. mida lisada? ma arvan, et meil on nüüd selge pilt praegusest olukorrast, olukorrast Musta mere regioonis ja tõesti, me võime nüüd öelda, et pole mitte mingit põhjust uskuda, et äh, Musta mere regioon ära unustataks. kuid probleem on selles, et äh, Musta mere piirkonna saatus oleneb sellest, äh, mida teevad teised osapooled Musta mere regioonis, mitte aga Euroopa Liit. ja meil tuleb täna kõigil tunnistada, et Must meri on Euroopa Liidu jaoks võtmetähtsusega küsimus, tegemist ei ole mitte mingi äärealaga, seda nii strateegilises kui ka en-, energeetilises mõttes, see on pigem Euroopa Liidu huvide keskpunkt. ja teine tähtis küsimus, mis täna tõstatati selgelt, oli see, et et äh, meil on vaja korralikku strateegiat. nii nagu kõik eksperdid meile ütlesid, Euroopa Liidul on huvid selles piirkonnas ja veel tõstatati rahastamisküsimus, mis minu arvates on tegelikult osa üldisest probleemist. nimelt, et meil on vaja konkreetseid, realistlikke, pragmaatilisi meetmeid ja poliitikaid ähm, tegelemaks Musta mere regiooniga. ma tean, et aeg on otsas. ma olen väga tänulik kõigile, kes võtsid osa arutelust. suur tänu ja ma loodan, et meil on võimalik seda arutelu jätkata nii kiiresti kui võimalik. suur, suur tänu raportöörile ja kõigile, kes äh, osa võtsid äh, meie arvamuse vahetusest, suur tänu ka kõigile ekspertidele, tegemist oli väga huvitava koosolekuga, jätkame neid arutelusid nii pea, kui raport on valminud. järgmine komisjoni koosolek toimub kahekümnendal septembril kell üheksateist Strasbourgis ja koosolek on lõppenud.